Bien, euh, mesdames, messieurs, chers collègues. daamid ja härrad, kallid kolleegid. Ehm, tundub, et siin on ainult äh, missioonijuhid kohal, aga alustame siiski oma koosolekuga. EUFOL-i äh, missioonijuht äh, tuleb äh, siia niipea, kui ta pääseb läbi äh, parlamendi turvakontrollist, te teate, et see on väga range. nüüd äh, saame ülevaate sellest, kuhu me oleme selle missiooniga jõudnud ja härra Aaber räägib meile kahe tuhande neljateistkümnenda aasta olukorrast me ei hakka rääkima ISAF-ist ega äh, teistest küsimustest, vaid keskendume EUPOL-i missioonile, mida me loodame ka külastada oktoobrikuus riiki. ja see on väga komplitseeritud, mis on täiesti naeruväärne, kui me võtame arvesse, kui palju riiklike parlamenti delegatsioone seal käib. härra Aber, ma annan teile sõna selle teema sissejuhatamiseks. jah, ähm, mul on väga kahju, et ähm, delegatsiooni juht ei ole veel minuga siin, kuid ähm, juhatan selle teema sisse võttes arvesse ka teie võimalikku visiiti Afganistani, kus äh, mõlemad delegatsioonid teid äh, soojalt tervitavad. meie missioon ja siis äh, uus delegatsiooni juht. kui me võtame meie missiooni Afganistanis arvesse, siis on oluline märkida, et meil on kak-, kaht või rohkemat sorti missioonid, kõigepealt on poliitilises plaanis meil sellised missioonid nagu Kosovo, kus meie oleme oluliseks osaks rahvusvahelisest äh, üldsusest ja võib-olla ka kõige dünaamilisem esindaja Kosovos. ja teistel juhtudel nagu Afganistanis oleme üsna väiksel määral esindatud. Äh, ja suured rahvusvahelised organisatsioonid nagu NATO on palju paremini esindatud ja USA mängib seal erilist rolli ja ka ÜRO missioon nii et äh, meie oleme üsna vähesel määral esindatud võrreldes rahvusvahelise esindatusega ning äh, Afganistani riikliku politsei ja kohtuvõimudega koostöös on meil ähm, oluline vastutus, kui me arvesse võtame äh, Afganistani politseid selle hierarhiat, siis seda äh, õpetab välja mm, NATO väljaõppemissioon, mis sisaldab olulist USA komponenti ja NCO-d on seal äh, sakslaste ja hollandlaste projektide juhtida ning meie õpetame välja kõrgetme taseme ohvitsere ja ähm, äh, juhatame neid projekte siis äh, tulevikku silmas pidades, me kindlasti räägime sellest veel detailsemalt. mis puudutab äh, tulevasi samme, siis te teate, et ähm, erinevad konverentsid leidsid aset äh, eelnevatel aastatel näiteks Bonni konverents ja Chicago, Istanbuli ja Tokyo konverentsid, kus rahvusvaheline üldsus, millest äh, ka Euroopa Liit äh, osa võtab, äh, leppis kokku, et nad jäävad Afganistani pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, pärast üleminekuperioodi. ehk siis pärast suurema osa sõjaväe lahkumist nagu ma ütlesin, oleme vähesel määral esindatud Kabulis ning me sõltume tugevalt perioodist pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, et tagada oma julgeolek. meil on oma äh, julgeolekujõud nii Kabulis äh, äh,, vabandust, Kabulis, kuid mitte provintsides, kuid isegi Kabulis sõltume julgeolekuplaanis tugevalt NATO-st nii et äh, hetkel on julgeoleku olukord äh, mõnes äh, riigi osas üsna hea ja teises hulle, teistes hullem. me ei tea, mis Kabulis täpselt toimub, me ähm, saame ainult oodata ja jääda oma võetud kohustuste juurde ning kui me jõuame selle missiooni lõpukuupäevale lähemale, siis äh, vaatame, mis toimuma hakkab. liikmesriigid on meilt, äh, komisjonilt äh, ja välisteenistuselt palunud ähm, koostada kontseptsioon perioodiks pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat ning ähm, vaadata, kuidas me saame kasutada kõiki muid instrumente samuti äh, kuid kõik see sõltub äh, julgeoleku seisust, äh, mis siis parasjagu on. me teeme ka äh, missiooni hinnangu ja pärast kolmekümne esimest detsembrit kaks tuhat neliteist ilmselt on veel palju tööd vaja ära teha. me püüame nii palju kui võimalik on äh, kohalikele üle anda, et me saaksime oma operatiivset äh, ülesehitust seal riigis muuta. praegu palume näiteks liikmesriik, küsime liikmesriikidelt, kas äh, neile sobib, kui me anname kõik väljaõppemissioonid afgaanidele üle juba selle aasta lõpuks, nii et järgmise aasta jooksul saaksime jälgida, kuidas nad oma tööd teevad ja väljaõpet äh, suunata. me oleme äh, koolitajaid juba välja õpetanud äh, laialdasel määral, nii et afgaanid saaksid ise seda tööd edasi teha ja me oleme vastanud ka nendepoolsetele soovidele. uus siseminister Ramat Patlang, kes oli ka kuu aega tagasi Brüsselis soovis, et me aitaksime tal luua struktuure korruptsiooni vastu võitlemiseks. Afganistan on teine kõige korrumpeerunum riik maailmas peale Somaaliat ja seega on tegemist väga prioriteetse teemaga, kuid pooleteise mandaadi aast-, jäänud man-, järelejäänud mandaadi aasta jooksul me ei taha uut struktuuri looma hakata ning püüame äh, suunata korruptsioonivastast võitlust äh, teistesse projektidesse, mis on parem võimalus. ja näiteks äh, Kosovos mõistsid kohtunikud endised, ähm, endise korruptsioonivastase võitluse agentuuri juhi korruptsiooni eest vangi, nii et see näitab, et niimoodi on võimalik edasi liikuda nii et me oleme palunud, et korruptsioonivastane võitlus oleks lihtsalt kaasatud teistesse missiooni tegevustesse. see on siis praegune olukord ja tundub, et missiooni juht ei ole ikka veel siia jõudnud. lootsin, et ta saab teile elavamalt kirjeldada seda, mida me praegu teeme, sest mm, meil on jäänud enne ülemineku üleandmist veel poolteist aastat ja ma arvan, et me oleme teinud olulisi edusamme juba. oleme teinud ka eh, jõupingutusi, et Afganistani esindajatele kõik tegevused üle anda ning meil on ka vastav koordinatsiooniüksus ning ähm, tänu sellele oleme andnud äh, politseile Afganistanis juba üle palju ülesandeid, kuid me tahame ka äh, sekretariaati seal riigistada. see on äh, kolmas jõupingutus, kus me soovime liikmesriikide panust äh, järgneva pooleteise aasta jooksul. ja ma ei tahtnudki kaugemale minna, aga äh, missiooni juht peaks kohe saabuma ja kui teil on ehk mulle küsimusi, siis saan juba vastata. jah, tahtsin teiega kahte asja arutada, kõigepealt, mis puudutab üldist missioonistruktuuri, te rääkisite missiooni hindamisest. selleteemalisi arutelusid on KOPS-is juba toimunud ja praeguse missiooni säilitamise küsimus või politseile suunatud missioonide arutamine kas te võiksite meile anda siin paar viidet, mitte muidugi detailidesse laskumata, äh, nende missioonide kohta, mida nüüd kaalutakse ning teine küsimus äh, puudutab äh, siis seda korruptsioonivastast võitlust, te tõite siin Kosovo kohta näite, kui, kui keeruline olukord seal on, kuid Kosovos on meil täitev mandaat, mida Afganistanis ei, ilmselt ei saa kunagi olema. seega ma kõhklen selles suhtes, kas Euroopa Liit saaks töötada korruptsioonivastase võitluse kallal riigis, mis on suveräänne ja kus olukord on üpris keeruline, kui nüüd siin pehmelt öelda. Kristof Liisek soovis sõna, palun suur tänu, härra esimees, suur tänu ähm,. ka mina kavatsen Afganistani minna, nii et äh, väga huvitav oli suursaadiku hinnangut kuulata selle olukorra kohta. me oleme olukorras, kus USA-s on äh, juhatuses ja ekspertide kindralite vahel äh, toimumas arutelu, mida USA peaks tegema äh, sõjaväega, mis praegu on Afganistanis, neil on kaks võimalust. nii palju, kui mina olen meediast aru saanud. kindlasti räägime seda ka, räägime sellest ka järgmisel nädalal Washingtonis äh, Ameerika kolleegidega. Nende võimalused on järgmised. kõigepealt pärast äh, kahe tuhande neljateistkümnendat aastat äh, jäävad osad sõdurid endiselt Afganistani, et äh, tagada äh, koolitust äh, ja samas ka julgeolekut. ja teine võimalus on see, et USA toob kõik sõdurid Afganistanist koju. minu küsimus on, kas me oleme nende kahe stsenaariumi jaoks ette valmistatud ja kuidas meie näeme öö, ähm, oma rolli Afganistanis nende kahe stsenaariumi puhul pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat? jah, esimene, esimehe küsimus. Äh, mul on sellele raske vastata, sellepärast et äh, see kõik on väga kiiresti muutuv. peamine küsimus, mille liitlasriigid peavad endale esitama, on see, kas nad äh, võtavad endale üldse mingisuguse vastutuse Afganistani ees, kui asi puudutab äh, kahe tuhande neljateistkümnendale aastale järgnevaid missioone. paljud on julgeolekuolukorra arengu suhtes väga skeptilised ning soovivad seda teha nii hilja kui võimalik. teised on väga konkreetselt juba asunud kahe tuhande neljateistkümnendale aastale järgnevat perioodi planeerima. kõik see toimub strateegilise läbivaatamise raames ning Nende arutelude tulemusi on väga raske ette ennustada. meil on siin palju võimalusi, nagu näiteks äh, institutsioonide alane nõustamine, äh, väljaõpe ja muud sellised tegevused, kuid äh, siin ei ole midagi konkreetset võimalik veel välja tuua, välja arvatud meie ülesannete laiendamine ning selle de delegeerimine Eh, eriti just eh, eh, mis puudutab korruptsiooni, siis tõepoolest meil ei ole siin täitevmandaati, me räägime siin nõustamisest, struktuuride loomise ja väljaõppe kohta, kuid me ei võta kindlasti siin täitevaspekte üle korruptsioonivastases võitluses. meie liin on juhatada seda läbi teiste tegevuste, selle asemel, et luua eraldi üksuse või missiooniosi korruptsioonivastase võitluse jaoks. mis puudutab neid ka stsenaariumi, siis äh, meie jaoks on peamine küsimus äh, turvaline ja kindel äh, keskkond provintsides sõltume täielikult Äh, NATO korraldatavast äh, väljaõppest, mida nad soovivad jätkata ning Kabulis äh, tagavad afgaanid ise julgeoleku. kuid ma ei suuda ette kujutada olukorda, kus me suudaksime ainult Afgaani teenistus, Afganistani teenistustest sõltuda ähm, Ähm, eriti kui arvesse võtta seda eelmise aasta ähm, avaliku julgeoleku, ähm, neid avaliku julgeoleku jõudusid ja seda projekti. ma arvan, et äh, see on kõik, mida ma praegu saan selle kohta öelda. aitäh. tervitan siin ka missioonijuhti me rääkisime siin sissejuhatavas sõnavõtus äh, missiooni üldisest raamistikust ja tulevikust. ja kui äh, kõik hästi läheb, siis tuleme teile parlamentaarse delegatsiooniga Afganistani külla. see on siis esimene kord, kui Euroopa, mis Euroopa Parlamendil on võimalus saata Afganistani oma missioon. ja ootame teilt ettekannet, mis räägib ehk rohkem teie igapäevasest tööst Afganistanis koha peal. jätan nüüd teile võimaluse oma tööd tutvustada, palun. Thank you very much uh,, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees, mul on väga kahju, et jäin siia hiljaks me tegeleme julgeolekuküsimustega Afganistanis, kuid mul tuleb tõdeda, et julgeolek Euroopa Parlamendis on veelgi parem ja mul on väga hea meel seda näha Europoli operatsioon Afganistanis on äh, erilise eesmärgiga, me soovime Afganistani politseid üles ehitada ja aidata üles ehitada ka julgeolekusektorit. meil on selline mentorlusprogramm, tegime koostööd Siseministeeriumiga ja ka teiste üksustega, mis on strateegilise tähtsusega Afganistani jaoks meil on seal tõesti väga palju rahvast äh, kohal, erinevad rahvusvahelised institutsioonid on esitatud, organisatsioonid samamoodi, mis annavad arenguabi. see toob endaga kaasa ka erilisi koordineerimisprobleeme ja meil tuleb tunnistada, et kui vaadata kõiki neid inimesi, kõiki organisatsioone, mis Afganistanis on esindatud, siis tegelikult on meil väga vähe neid inimesi, kellel oleks tõesti ka teadmisi ja oskusi politsei ülesehitamiseks. on väga palju neid, kellel on äh, äh, teadmisi äh, sõjaväe kohta. meie missioon on, nagu öeldud, on erilise eesmärgiga, me soovime siin äh, politseid aidata oma struktuuride ülesehitamisel, ka haldusstruktuuride ülesehitamisel selleks, et politseist äh, muuta, politseist teha äh, tsiviilne politsei ja me oleme keskendunud tõesti sellele, et meil oleks võimalik äh, politseiga koostööd teha, tema võimekust parandada, nii et meil on tegemist sellise erilise lähenemisega. tegemist on keerulise julgeolekuolukorraga seal ja mul on väga hea meel kuulda, et te soovite Afganistani visiidile minna veel sellel aastal. julgeolekuolukord on äh, tõesti tõsine Afganistanis ja ka erinev teistest äh, riikidest. suures osas Afganistanis äh, põhjas ja loodes julgeolekuolukord on hea ja seal tuleb nüüd tegeleda tsiviilpolitsei ülesehitamisega selleks, et kodanikke kaitsta. ja võidelda ka kuritegevuse vastu. Lõuna-Afganistanis ja Ida-Afganistanis on olukord täiesti teistsugune. Lõuna-Afganistanis on ikka veel sõjalised operatsioonid iga päev käimas me oleme Afganistanis olnud kahe tuhande seitsmendast aastast ja meie kõige tähtsamaks ülesandeks on üleminek äh, sõjaväest domineeritud politseilt tsiviilpolitseile. eile ja täna oli mul võimalus Euroopa Liidu liikmesriigide esindajatega kohtuda ja me rääkisime nendest iga kuue kuu tagant tehtavatest raportitest. me ütlesime, et meil on väga hea meel näha, et Afganistanis arengut toimub ja et seda arengut on näha ka Afganistani politsei puhul, kuid meil tuleb ka tunnistada, et muutused võtavad väga kaua aega ja korralike standardite paikapanemiseni läheb veel väga palju aega erinevates piirkondades on ka politsei arengutase erinev. me oleme UNIF oli politseile väga palju jõudu pühendanud selleks, et võidelda kuritegevuse vastu ja tagada julgeolek. tsiviilpolitsei kasutab tsiviilmeetmeid ja me näeme, et ka politsei haldamine on muutunud parem, paremaks, aga me räägime siin tõesti kõige põhilisemast tasandist Nad on alles jõudnud tõesti tsiviilpolitsei esimesele tasandile ja väga palju on veel väga, väga palju on veel vaja ära teha. enne kui me saame öelda, et tegemist on korraliku äh, politseiga kogu piirkonna jaoks. me oleme, kui nüüd rääkida juurdlustest, siis olukord ei ole nii hea Äh, juurdluste võimekust on alles hiljuti äh, parandatud, seal on umbes äh, sada seitsekümmend viis tuhat politseinikku kokku ja umbes kümme protsenti neist tegeleb ka juurdlustööga. nii et tõesti, seal on väga palju veel teha selleks, et võimekust suurendada. mis puudutab prokuratuuri poolt, siis meie jaoks on väga tähtis riiklike süüdistajate äh, poolt tugevdada selleks, et nad oleksid võimelised äh, professionaalsemalt oma tööd äh, läbi viima. Äh, see on see piirkond, kus on tegelikult ka edusamme näha ja mul on väga hea meel kohtuda nende inimestega seal ja nad räägivad meiega ja kui ma küsin nende käest, et kui te lähete kohtusse, kas te olete näinud olukorra muutumist, siis nad ütlevad, et juurdlused on muutunud paremaks, sellepärast et prokurörid on professionaalsemad. me keskendume ka sooküsimustele, see on ka väga tähtis, meie jaoks on väga tähtis, et sooline võrdõiguslikkus oleks politseijõududes tagatud, meil on umbes äh, tuhat naissoost äh, Äh, politseiniku, aga nad ei tööta mitte kui tõelised äh, politseinikud, vaid nad teevad kõike muud, välja arvatud politsei. nii et äh, nii afganistanlaste kui ka meie jaoks on väga tähtis arendada politseist välja tsiviilpolitsei ja hoolitseda selle eest, et ka naissoost politseinikud saaksid tegeleda tõelise politseitööga Afganistanis me tegelikult oleme olukorraga rahul, arengutega rahul, teatud valdkondades näeme me paremaid arenguid. näiteks korruptsioonivastases võitluses kahjuks aga me ei näe mitte mingeid arenguid, nii et on ka neid valdkondi, kus me ei saa üldse rahul olla. meie arvamus on, et me üritame oma töö kahe tuhande neljateistkümnenda aasta esimesel poolel lõpetada. me teame, et väga palju on veel vaja ära teha selleks, et äh, välja koolitada oma ülesannetega hakkama saavaid ametnikke. ja et nad saaksid üle võtta tõesti ka kõik need töömeetmed, mida kasutatakse tsiviilpolitseis. härra esimees, arvan, et lõpetaksin sellega, selleks et oleks ka piisavalt aega küsimusi ehitada. jaa Euh, suur tänu teile. Ähm, soovisin saada pisut selgitusi missioonijõudude kohta. tegemist on missiooniga, millel on olnud äh, raske kõiki kohti täita. kas EUPOL-i missiooni jõud on piisavad et ähm, kas siin on konkreetseid vajakajäämisi äh, mõne funktsiooni või riigi esindatuse puhul, see on esimene küsimus, mida soovite, soovisin esitada. teine küsimus puudutab ähm, kokkuleppeid NATO-ga. Afganistani esitatakse koos Kosovoga tihtipeale näitena nii öö, tõsise poliitilise struktuurilise probleemina kui ka kohana, kus tehnilised lepped sõlmitakse pragmaatilises plaanis, et neid poliitilisi probleeme lahendada. millised on teie suhted missioonijuhina NATO-ga ja kas teil on nendega kontakt? Te, kas te saaksite meile selgitada, kuidas see kõik täpselt toimib? d'autres collègues qui souhaitaient intervenir. Madame. ja meil on siin veel kolleege, kes soovisid sõna, proua Lösing, palun. ja, ähm, ich... aitäh. tahaksin küsida EUPOL-i kohta. Te ütlesite, et see missioon lõpeb kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus, üks hetk ma ootan, kuni ta võtab kõrvaklapid, ütleb äh, küsija. Ähm, Eupol wird ja 2004 nagu teada, Eupol missioon lõpeb Afganistanis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus, nagu te ka juba märkisite. mis te arvate, kas seda missiooni pikendatakse või on siis nagu tõeliselt lõpp. ja teine küsimus, mis puudutab äh, turvalisust ja julgeolekut, ma ei tea, kuidas te saate sellele küll vastata, aga ma tahan tõdeda, et on olemas erinevaid analüüse, erinevaid raporteid olukorra kohta Afganistanis ja julgeolekuseisundi kohta selles riigis. ühed väidavad, et äh, olukord olla halvenenud et äh, Afganistani valitsusväliste organisatsioonide ohvis väidab, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastaks on äh, olukord halvenenud peaaegu poole võrra. kuidas teie hindate äh, julgeoleku ja turvalisuse olukorda Afganistanis ja milliste näitajate alusel te selle üle otsustate? milline suhted valitsevad afgaanide ja afgaanidest politseinike vahel. kas olukord, kas need suhted on paranenud või halvenenud, kas äh, tsiviilelan- äh,, elanikkonna, armee ja politsei hulgas äh, dramaatiliselt kasvanud hukkunute arv ei viita mitte sellele, et mingid kohalikud rühmitused on tegelikult selle eest vastutavad ja kõigutavad julgeolekupaati. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna, siis annan võimaluse vastata. Then I will uh, start with the staffing on the mission. As I said. vastan uh, operatsiooni personali küsimusele tegemist on tõesti ekstra selleks välja koolitatud inimestega ja praegusel hetkel meil on umbes nelisada välismaalast ja kakssada kohalikku. meil on vanemad politseiohvitserid, inimõiguste eksperdid seal kohapeal, nii et tegelikult personali on piisavalt, aga meil on, ei ole piisavalt võimekust selle selleks, et tegeleda ka äh, halduspoole küsimusega. nagu ma ütlesin, et äh, mind üllatas see, et on nii lihtne leida inimesi, kes tahavad Afganistani tööle minna ja me teame, et julgeolekuprobleem Afganistanis on sealne üks tähtsamaid probleeme, nii et meil on võimalik kõrge kvalifikatsiooniga inimesi sinna leida mul on väga hea meel, et ma saan seda öelda, meil on tõesti ähm, väga kõrge kvalifikatsiooniga politseinikud äh,, prokurörid ja inimõiguste eksperdid seal kohapeal. koordineerimine. nagu öeldud, seal on väga palju erinevaid rahvusvahelisi partnereid kohal ja me saame meil on ka hästi toimivad mitmepoolsed suhted, meil on ka politsei koordineerimiseks äh, ka seal rahvusvaheline politsei koordineerimisnõukogu kohal ja kõik politsei ülesehitamisprogrammid on selle nõukoguga äh, koostöös tehtud. meil on ka seal sekretäriaat äh, koha peal, kus on ka siis EUPOL-i operatsiooni esindaja kohal minu arvates toimivad asjad päris hästi, asjad võiksid olla muidugi paremini, kuid äh, rahvusvahelise toetuse koordineerimine ei ole ka alati lihtne. kuid meil on välja töötatud oma mehhanism ja ma äh, leian, et see on muutunud ka järjest paremaks ning ma olen veendunud, et äh, lõppude lõpuks võime me siiski rääkida ka päris korralikust koordineerimistööd. ja NATO puhul tõesti NATO-l on ka väga palju erinevaid organeid, äh, ISAF-i juht, äh, äh, sealse NATO koolitusprogrammi juht, ka nemad on koordineerimisnõukogu liikmed ja nad võtavad sellest koordineerimistööst osa. meie ja ka EUPOL on, vabandust, nii NATO kui ka meie operatsioon on ühed tähtsamad ka äh, koolituste osas. peale selle tuleb meil oma tööd koordineerida. me vägagi hoolitseme selle eest, et me ei teeks topelttööd, me pigem üritame üksteist toetada ja koordineerida, kes teeb mida. see operatsioon ja selle lõppemine on ka tõesti vägagi poliitiline küsimus mul on väga hea meel, et liikmesriigid on öelnud, et nad soovivad tööd Afganistanis jätkata, on võtnud pikaajalised kohustused ja praegu on tegemist tehnilise küsimusega, et mis saab kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. Eh, kas tegemist on siis hiljem eh, osaga ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika operatsioonidest või eh, hakatakse seda tööd seal koordineerima Euroopa Liidu delegatsiooni kaudu? nii et ma arvan, et kas äh, kaitsekomisjoni liikmed peaksid seda küsimust arutama. me töötame väga vaenulikus ähm, õhkkonnas ja kõik, mida me teeme, peab olema võimalikult äh, kindlustatud ja ohutatud. see on üks meie tähtsamaid ülesandeid ja see on ka minu prioriteet ja kui minu mehed lähevad kuhugi midagi tegema, siis minu jaoks on kõige tähtsam see, et nad tuleksid õhtul ka tervena tagasi julgeolekuolukord on sarnane. me viime läbi igapäevaseid analüüse, teeme seda koos ISAF-iga ja ka Afganistani luureüksusega, mis vastutab ka julgeoleku eest Afganistanis me ei saa öelda, et äh, rünnakute arv oleks äh, äh, suurenenud. olukord on umbes sama, aga me näeme, et julgeolekuolukord on muutunud keerulisemaks, näiteks järgmisel aastal tulevad presidendivalimised, mis julgeolekuolukorda ohustavad peale selle tsiviilelanikkond on äh, on nüüd äh, nii tsiviilrünnakute kui ka sõjaliste rünnakute all. Afganistanid järgmisest aastast, äh, afgaanid järgmisest aastast vastutab täielikult julgeoleku olukorra eest, samal ajal aga sõjavägi on tagasi läinud äh, barakkidesse ja politsei on üle võtnud korrahoidmise töö. ja eelmisel aastal pea kolmsada politseinikku sai oma tööd tehes surma nii et äh, nüüd äh, rünnakud ei ole enam suunatud äh, sõjaväe vastu, vaid pigem politsei vastu. peale selle sõjavägi Äh, meil on kontrollpunktid, äh, kus on väga lihtne politseinikke rünnata, politseinikud on haavatavad ja politsei iga päev kaotab oma kaastöötajaid. meie perspektiivist, tsiviilperspektiivist, rahvusvahelisest perspektiivist, äh, siis kõik vabaühendused ka kes on Afganistanis olemas, me kardame, et ähm, meie olukord läheb raskemaks, sellepärast et raskem on rünnata sõjaväge ja sellepärast hakatakse pigem ründama tsiviilobjekte. see valmistab meile väga palju muret ja me teeme kõik, mis võimalik selleks, et äh, vahendada ja äh, suurendada turvalisust ma arvan, et olen nüüd vastanud kõikidele küsimustele. Uh, kui tohib, siis vastan teie küsimusele. jah, otse loomulikult uh, uh, see on väike vahe, eks meil on nelisada um, lubatud inimest, kohal on kolmsada viiskümmend olemas. seda seetõttu, et see puudutab meie um, värbamisprotsessi iga kord, kui keegi meie personalist lahkub, äh, kas isiklikel põhjustel, perekondlikel põhjustel, siis tuleb meil oodata ära järgmine värbamisvoor. Äh, need voorud toimuvad ainult üks kord aastas. me kuulutame kohad välja, liikmesriikidel on aega selleks, et leida kandidaate oma politseijõududest äh, või ka kohtusüsteemist. siis tuleb meil välja valida omad, nendega töövestlusi pidada, tegelikult see võtab kõik väga palju aega, kuni me saaksime, saame need inimesed ka lõplikult tööle panna. nii et see kolmsada viiskümmend on tegelikult umbes see optimaalne number, mis meil praegu operatsiooni jaoks olemas on aga samal ajal Afganistani puhul on eriline see, et kõrge kvalifikatsiooniga äh, töötajatest meil puudu pole. tegemist on operatsiooniga, kus meil on vär-, väga kõrge motivatsiooniga inimesed, kes on ka varem operatsioonidel osalenud ja see operatsioon on nende jaoks üks suuremaid väljakutseid. ja seetõttu nad soovivad olla kohapeal ja näha, kuidas need ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika operatsioonid tõesti ka toimuvad, nii et õnneks personaliprobleeme ei ole meil kõige põletavam. suur tänu härra Pitsula. jah, kas kasutan inglise keelt äh, esimest korda pärast seda, kui mind siia parlamenti valiti. loomulikult tahaksin toetada härra Rooge rasket tööd. Te olete vastutav missiooni eest Afganistanis ning tahaksin äh, lisada paar sõna oma riigi nimel. me oleme osalenud äh, kaheteistkümnel missioonil, mida on juhtinud Euroopa Liit, NATO ja USA, kuid Afganistani missioon on muidugi kõige tähelepanuväärsem neist. NATO võttis need operatsioonid üle kahe tuhande kolmandal aastal ja siis algas ka Horvaatia osalus selles missioonis. kahe tuhande kümnendal aastal kinnitas Horvaatia parlament Horvaatia osaluse kahekümne viie ähm, äh, tõstis selle osaluse kahekümne viie, kahesaja viiekümne meheni. pärast äh, kahe tuhande kolmandat aastat on üle neljasaja viiekümne sõduri kaasatud Horvaatiast ähm, Afganistanis. peale sõjaväepolitsei on äh, meie äh, poolne osalus olnud ka humanitaarmissioonides, näiteks äh, tagasime ähm, Afganistani koolidele tüdrukute jaoks äh, koolimaterjale ning ähm, samuti ka riideid ja muid materjale. Mm, pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastate jätkame selle missiooniga, kuid sõjaväe kohalolekut kindlasti vähendatakse. oluline on mainida, et enne kui saime eelmisel nädalal Euroopa Liidu liikmeks, osalesime EUPOL-i missioonis kahekümne kolme liikmesriigi ja Kanadaga koostöös. tahaksin lõppkokkuvõtteks öelda veel, et Horvaatia on tänaseks riik, mis mängib olulist rolli rahuläbirääkimistel. oluline on öelda, et Horvaatia peab toimu, toibuma oma sõdadest ja nüüd ähm, koordineerime koos teiste Lääne-Balkani riikidega rahuoperatsioone. Need riigid on koos üles ehitanud mitte ainult Afganistani stabiilsust äh, ja aidanud kaasa Kesk-Aasia stabiilsusele, vaid äh, teinud koostööd ka üksteisega, tagades seega julgeolekut, äh, julgeoleku Euroopa südames, aitäh! suur tänu! aga meil vist ei ole siin Horvaatiat tõlget üldsegi siis peab selle probleemiga tegelema. kas keegi teine soovib veel sellel teemal sekkuda? Äh, üks küsimus võib tunduda rumalana, aga tahaksin selle siiski esitada, mis puudutab äh, ähm, andmekaitset, siis ähm, kellest sõltute äh, teie oma andmete hankimisel? ma kujutan ette, et kuivõrd te olete Afganistanis äh, ümbritsetud kohalikest, siis saate neilt infot, kas Brüsseli struktuurid saadavad teile hinnanguid liikmesriikide poolt või kas te koha peal äh, äh, aitab teid NATO või kuidas see käib, sest teil on kindlasti õigus saada infot teid ümbritseva keskkonna kohta? <clears throat> Security... nagu ma ütlesin juba enne, on julgeolek üks meie kõige kõrgemaid prioriteete ning kõik sõltub sellest, et me saaksime äh, korralikku informatsiooni ning suudaksime seda ka analüüsida. mul on väga hea meel sellele, kuidas see Afganistanis aset leiab, meil on äh, hea julgeolekuosakond, millel on suur võimekus, me töötame igapäevaselt koostöös Euroopa Liidu delegatsioonidega, meil on ühtne analüüsikeskus ja me töötame ISAF-i ja NATO-ga, meil on ligipääs kogu nende infole ja me anname neile ka palju infot omalt poolt ning lisaks sellele on meil ka igapäevane kontakt Brüsseli ja Brüsseli julgeolekuosakonnaga seega mul on väga hea meel öelda, et äh, see kõik liigub õiges suunas. me oleme äh, peamisteks äh, toimijateks, kui asi puudutab politseid, me oleme igapäevases kontaktis kahe mm, luureagentuuriga ähm,, politseiagentuur ja luureagentuur Afganistanis. nii et äh, kuigi julgeolekuolukord on väga keerukas, siis on mul hea meel öelda, et mis puudutab informatsiooni jagamist, kogumist, siis äh, see toimub tõesti väga hästi organiseeritud moel. aitäh! kas äh, te soovisite võib-olla veel välja tuua mingisuguseid punkte? kui mitte, siis suur tänu meie külalistele siia tulemast. me jääme kindlasti kontakti, sellepärast et me peame korraldama seda oktoobri lõpus toimuvat visiiti, kui kõik äh, tingimused seda lubavad ning äh, tuleme siis Kabuli teile külla ja soovime öö, külastada üht provintsidest, mis on rahulikum. see aga selgub veel. suur tänu teie osaluse eest ja siis näeme oktoobrikuus. Ehm, Hispaania kaitseminister tuleb kohe siia, nii et ehm, öö, oodake pisut Bien. Eh, c'est au titre. Bien, mesdames et messieurs, chers collègues. daamid ja härrad, kallid kolleegid, meil on suur au ja suur rõõm tervitada siin eh, koos väliskomisjoniga ja minu kõrval istub ka härra Pašku, eh, kes minuga koos seda koosolekut juhatab. härra Eulatet, suur tänu, et te siia tulite me oleme teid siia kutsunud äh, detsembrikuu ülemkogu ettevalmistavate tööde plaani kavas. meil on kavas kutsuda siia terve rida kaitseministreid. Teie Prantsuse kolleeg juba käis siin ning eelmine äh, Itaalia kaitseminister Mario Mauro käis siin samuti. me kavatseme kohtuda ka Belgia ja Hollandi kaitseministriga. meil on väga hea meel teid siin täna tervitada. suur tänu, et te selle kutse vastu võtsite. ma me oleme paljudele ministritele kutse saatnud, kuid mm, nende vast-, reageerimine või mittereageerimine näitab, mil määral neid huvitab Euroopa kaitsepoliitika küsimus. nii et äh, mul on väga hea meel, et teie olete avaldanud soovi täna siia tulla ning me võtame teie märkusi kindlasti väga tõsiselt arvesse see ei ole saladus, et Euroopa Parlament on enamuses küllalt ähm, ambitsioonikas, me hääletame igal aastal raporteid, mis soovivad olla üsna mm, edasi jõudnud võrreldes liikmesriikidega, kui asi puudutab koostöövõimekust või operatsioone ÜJKP raames ehm, ning Lissaboni eh, leppe ellurakendamises. Eh, me soovime, et eh, detsembrikuu ülemkogu rakendaks vähemalt ellu juba olemasolevad ehm, lepingutes sätted, mis puudutavad koostööd sõjalises plaanis. meil on terve rida instrumente, näiteks lahingurühmad, mis on meie käsutuses ja meie parlamendis saadikutena mõtleme, et neid ei kasutata täiel määral ära. me teame ka, et millise, millised on eelarvepiirangud, mille raames liikmesriigid tegutsema peavad. Euroopas on vaid paar riiki, mis suudavad oma eelarvet, äh, kaitsekohustusi suurendada, ülejäänud riigid kärbivad neid väga olulisel määral ja me oleme sellest täiesti teadlikud. Need eelarvepiirangud on teie koduriigis eriti suured, nii et me kuulame väga huvita-, huvi, suure huviga, kuidas teie ministrina näete seda olukorda ning ähm, kuulame huviga teie märkusi äh, ähm, äh, vastavateemaliste arutelude kohta eh, teistes Euroopa riikides, näiteks Prantsusmaal, kus avaldati vastavateemaline valge raamat. seega tegemist on keeruka eh, kontekstiga. ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika tundub nüüd eh, olevat eduteele asunud ning ähm, ülemkogu leiab aset õigel hetkel, et seda ambitsiooni kinnitada ja pärast äh, tahaks, neid sissejuhatavaid sõnu tahaksin teile meelde tuletada, et hoolimalt äh, skeptitsismist, mis Euroopas äh, valitseb Euroopa Liidu ja selle institutsioonide suhtes, kui pöörduda äh, Euroopa Liidu kodanike poole, olgu nad min-, mis tahes riigist või mis tahes poliitilisest perekonnast, siis tundub, et välispoliitika ning kaitse- ja julgeolekupoliitika on nende jaoks alati olulisel kohal ja meie, kes me oleme äh, poliitilises plaanis vastutavad, teie rohkem kui meie, peaksime just äh, julgeoleku ja kaitsepoliitikat äh, Euroopa tasandil edasi viima. kas minu kaasesimees soovib samuti sõna? tahtsin ainult tervitada siin ministrit ning kuulan huviga tema selgitusi. kindlasti esitatakse teile ka palju küsimusi. aitäh! Muchas gracias, señores presidente y vicepresidente de la komisjon. aitäh, härra Ahveti ja sede juhid. lugupeetud daamid ja härrad. tänan sissejuhatavate sõnade eest. Te rääkisite väga selgelt, teie sõnum oli arusaadav iseäranis seonduvalt globaalsete arengutega. kõigepealt tahaksin öelda, et ma tunnen tegelikult suurt au teie ees esinedes siin kõrges kojas, sest ma olen siin esimest korda, mul avaneb esimest korda niisugune võimalus ma leian, et mina olen see, kes peaks eeskätt teid tänama selle eest, et te mind kutsusite. tahaksin kasutada ära seda võimalust ja tutvuda teile Hispaania seisukohti ja rääkida sellest, mis puudutab meid kõiki, nimelt äh, kaitsest ja julgeolekust. kaitse ja julgeolek niisuguses äh, raamistikus, nagu seda on Euroopa Liit. ma leian, et meil on vaja teha ära nii mõndagi, väga paljudki me polegi üldse veel teinud, käed ei ole meil nii kaugele veel ulatunud, kuid Euroopa Liit vaatamata kriitilistele hetkedele oma arengus, vaatamata rängale arengutaustale, Euroopa Liit on olnud siiski edulugu. ja see kõik, mida me oleme suutnud saavutada, muuhulgas kas või infrastruktuuri osas, on olnud suurepärane, seega materiaalselt on Euroopa Liit leidnud äh, selge väljenduse, kuid Euroopa Liidu keskmesse äh, koondunud äh, võimas jõud ei ole suutnud kõige eest hea seista ja on võib-olla võtnud endale neid volitusi ja pädevusi, mida oleks äh, lähimuspõhimõtte alusel parem ellu viia. kui me räägime ÜKJP-st, siis on tegemist igal juhul valdkonnaga, kus äh, me peaksime tegutsema ühiselt kogu Euroopas, mitte ainult Euroopa tasandil, vaid ka maailmas tervikuna. ma olen täiesti kindel, et ühine julgeoleku kaitsepoliitika on poliitikavaldkond, mis kuulub kindlalt Euroopa Liidu poliitilisse tegevusse. ma olen neid protsesse väga kaua jälginud ja olen täiesti veendunud, just praegune parlamendi koosseis suudab anda oma võimetekohase panuse selleks, et ÜJKP omandaks senisest kesksema tähtsuse, et sellest kujuneks alaline ühine poliitika maailmas, mis areneb radikaalselt igal nädalal sageli eri suunas sest tegemist ei ole täna enam selle olukorraga, mis äh, oli viie aasta eest. ma, ma tahaksin äh, siinkohal meile kõigile meelde tuletada, kuidas sündis Euroopa Liit. Euroopa Liit kas sündis pärast äh, maailma ühe kõige jubedama sündmuse, teise maailmasõja lõppu Euroopa Söö- ja Teraseliit kutsuti ellu ja me oleksime pidanud juba toona tegelikult sellest õppima, et mõista, et meil on vaja ühiselt ja ambitsioonikalt tegutseda selleks, et ka tulemusi saavutada, tulemusi kogu maailma silmis sest et niisugust sõda pole maailmas mitte keegi varasemalt kogenud ja niisuguseid arenguid nagu Euroopa Liidu raames, need on ka maailmale tundmatud, need on esmakordsed. me peaksime seda vaatlema kui eeldust, et Euroopa suudab niimoodi ta ette valmistada eh, oma kodanike turvalist tulevikku, kuid samas on ÜJKP endiselt veel lausa embrüonaalses staadiumis. ma töötasin Hispaania kaitseministeeriumis riigisekretärina ja võin öelda, et äh, selle töö käigus oli see äh, julgeoleku ja kaitsepoliitika minu üheks mureks, eeskätt äh, see oli minu jaoks oluline, et me teeksime koostööd äh, oma partneritega. Äh, äh, ja et me seejuures ei panustaks mitte ainult transatlantilisele liidule, vaid ka me leiaksime iseenda hulgas endale partnerid. viimase pooleteise aasta jooksul oli mul võimalik osaleda mitmetel Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumistel eh, ja ja ma olen kogenud nii mõndagi, näinud eh, kontseptsioonide arengut, millest nii mõnigi eh, on olnud väga positiivne olen viibinud kohtumistel, kus eurooplased on kohtunud oma ministrite kaudu ja me oleme suutnud reguleerida nii mõnegi küsimuse. Äh, samas äh, meil on olnud see, äh, ja on jätkuvalt probleeme oma riigieelarvetega, oma riigi tulude kasvatamisega selleks, et leida vajalikke summasid, muuhulgas kaitsepoliitika jaoks. jah, äh, väga paljudel Euroopa Liidu liikmesriikidel on üsna konkreetsed raskused kaitse-eelarve teenindamisega, aga ma ei ole tegelikult väga pessimistlik, ma leian, et ma olen aastate jooksul muutunud pigem realistiks ja seetõttu ma tunnen ka kõiki neid probleeme ja võimalusi, äh, mis on äh, nende ees, äh, kes vastutavad Euroopa kaitsepoliitika eest. viimastel aastatel on Euroopa väga aktiivselt osalenud rahvusvahelistel rahuvalvemissioonidel, olles suutnud täita kõiki neid ülesandeid, mis tema ees seisavad ja mida temalt eeldatakse. seetõttu me saime ka ise teada, milleks me võimelised oleme. nii Somaalias, Mali EUTM-is sai meile täiesti selgeks, mis on meie nõrkused ja mis on meie tugevused. me ja me nägime, et niisugused positiivsed kogemused andsid tõuke paremini mõistmaks seda, mis tähendab Euroopa Liidu liikmesriikide ühine vastutus Äh, me mõistsime, kuidas tegelikult me peaksime ennast kaitsma, mida me tegelikult peaksime tegema kaitse- ja julgeolekupoliitika valdkonnas tulevikus. kui me räägime Atalanta projektis, siis selle käigus õnnestus meil, nagu te teate, saavutada olulist edu, olulist edu niisuguste elementide vastu, kes ähvardavad julgeolekut maailmas ja selles regioonis iseäranis. viimasel aastal ei ole selles piirkonnas enam ühtegi laeva kaaperdatud kuid me ei ole veel piisavalt tegelenud sellega, et mõista, millised olid selle regiooni öö, probleemid ja nende olemus ja kuidas üldse sääraste kaaperdamisteni jõuti meil on õnnestunud neid kaaperdamisi vältida, kuid me ei ole jõudnud selle probleemi väljajuurimiseni. Äh, mina küll leian, et me peaksime tegema julgeolekupoliitilised järeldused, sellepärast et tulevikuks kõrvaldada niisuguse olukorra tekkimise põhjused. Äh, ma leian, et Atalanta ja EUTM Mali äh, projektide ühitamine, nende kokkuliitmine on erakordselt õige lahendus, sellepärast et sellest tõusetuvad täiendavad võimalused ja Hispaania on selles osas äh, väga aktiivne osaline. ma leian, et me kõik kõik eurooplased peaksid olema uhked selle üle, et meil õnnestus eh, edukalt lõpule viia operatsioon, mis esialgu ei näinud edu tootavat. ma leian, et, et ka, et kui me saame rääkida välispoliitikast, mida ka, ka toetab tegus kaitsepoliitika ja julgeolekupoliitika, siis me õnnestub saavutada oma eesmärgid paremini, seetõttu olen ka regulaarselt kontaktis öö, äh, äh, välisministritega nendest riikidest, kes selle probleemi lahendamise puhul on eriti olulised. aga me ei suuda mitte mingeid strateegiaid välja töötada, kui meil puudub ühine asjaomane Euroopa poliitika. meil on tõepoolest vaja tõeliselt Äh, ühist äh, poliitikat, meil on tõeliselt vaja strateegiat ja see tähendab, et me peame võtma üle juhtrolli. mäletan oma kogemustest, et vanasti oli Euroopas nii mõneski asjas raske kokku leppida koostöös politsei või äh, kriminaalvaldkonna töötajate vahel sest äh, väga palju oli niisuguseid püüdlusi, et igaüks püüdis mängida edukalt oma liivakastis. seetõttu ma mõistan, et iga riik öö, äh, leiab, et tal on nagu omad julgeolekuprobleemid, aga ma leian, et meil on ka ühise julgeoleku temaatika ja ühisnimetaja. Äh, mõistan seda ka kui Hispaania minister. riigi rahvuslik julgeolek ei saa rajaneda sellel, et teised lahendavad teie eest probleeme. mitte keegi ei soovi olla äh, ketis kõige nõrgem lüli, äh, aga ma leian, et äh, igaüks peaks kõigepealt ära tegema oma kodutöö ja et siis vaadata, mida on võimalik ühiselt teha seega on tegemist teemaga, mis puudutab meid kõiki. loomulikult on sellel valdkonnal oma eripärad. ja siin on tegemist kaitsepoliitilise valdkonna kriisiga Euroopas, mis tulenevad ülemaailmsest majandus- ja rahanduskriisist. praktikas näeb asi välja nii, et peaaegu kõik riigid kes pidid tegema eelarvekärpeid, kannatavad selle all ja nad on ka praegu ei ole veel kriisist väljunud, niisuguste riikide hulka kuulub ka kahjuks Hispaania ja nad on pidanud väga palju kärpeid tegema ja tehti neid kärpeid väga paljuski just kaitsevaldkonnas. samas me peame arvestama seda, et kaitsepoliitika ja riigikaitse peab omama ka strateegiliseid mõõtmeid strateegilisi mõõtmeid. ja seejuures me peame vaatama tulevikku, me ei saa mõelda ainult homsele päevale, me peame mõtlema pikemas perspektiivis ja ülemkogul detsembris tuleb see selgesõnaliselt välja öelda. me peame tegutsema pühendunult, selleks et oma kaitsepoliitilisi kavasid ellu viia. me peaksime liikmesriikidelt nõudma, et nad ei jätaks kaitsepoliitika tunarusse ja suhtuksid sellesse täie tõsidusega. Pooling ja sharing on kindlasti majanduslikult oluline kontseptsioon, kuid selleni jõudmiseks peame me tegelikult äh, olema sedavõrd julged ja söakad, et me siiski teatud kulutusi oleksime valmis tegema. kui me ainult kärbime, eh, siis me ei jõua kuigi kaugele, me peame vaatama, kuidas me asju käivitame. kui seda teha, eh, siis on loomulikult keeruline kaitsekulutuse küsimusi positiivselt lahendada Äh, samas me peame vaatama, äh, milliseid võimalusi avab meil Euroopa Liit äh, ja me peaksime tegelikult terve rida asju ühiselt ellu viima. kui me võtame Euroopat globaalses mõttes, siis pole ju Euroopa mitte mingi isoleeritud piirkond ja tegemist on ju tegelikult üsna ebastabiilse piirkonnaga, me ju teame e, kas või seda e, euroala näol, sest me teame, et e, on uued tõusvad majandushaid. me ei pannud neid nagu aastaid üldse tähele, kuid nendes riikides, mis on teinud viimasel ajal läbi tohutu majandusliku ja kiire majanduslikku arengut, ei ole välistatud ebastabiilsuse teke ja meie kui eurooplased peame sellega arvestama. niisugune on kaasaja reaalsus. ma ei pea silmas mitte ainult Hispaaniat. Hispaania suhtes on siin nii mõnigi oluline aspekt ja me oleme lõpuks suutnud välja töötada ka ühise strateegia. me püüame arvestada kõiki tuleviku võimalikku stsenaariume, mitte sellistena, nagu me neid näha sooviksime, vaid sellistena, millised nad võiksid kõne alla tulla. me võtsime selle kaitsestrateegia suurte hääleelamusega vastu ja ma olen täiesti veendunud ja meie Hispaanias oleme veendunud, me vajame ümberstruktureerimist selleks, et olla valmis nendeks muudatusteks tulevikus, me peame fikseerima praeguse olukorra, me peame arvestama, et sellesse strateegia elluviimisse me kaasame Hispaania regulaararmee, kuid me peame selle strateegia puhul arvestama ka nende ohtude eh, ja riskidega, mis eh, võib tulevikus eh, vaja minna või mis võivad tulevikus tekkida. see tähendab seda, et muudatused peavad olema läbi viidud ka Hispaania regulaararmees. me peame arvestama kõikide huve, samas teiste liikmesriikide huve, kuid Euroopa tegelikul on piisavalt öö, võimekas. samas on ühtede liikmesriikide võimekus suurem kui teiste liikmesriikide võimekus. me ei tohi ennast sellest öö, vale pilti tekkida lasta. on meil, meil on liikmesriike, kellel ei ole mitte ainult suur majanduslik, vaid ka suur öö, sõjatööstuslik võimekus ja e, me peaksime arvestama, et kõikide liikmesriikide puhul see nii ei ole ja seetõttu me peaksime arvestama oma üle-euroopalise kaitsestrateegia väljatöötamisel sellega, kuidas kaasata teatud riikide sõjatööstuslikku potentsiaali kõikide liikmesriikide huvides. me peaksime näitama eeskuju, olema kaasavad, olema ka altruistlikud, aga mitte vastupidi sest eh, kui me käitume vastupidiselt, siis tekib vastastikune umbusaldus. mida on hiljem raske ületada? sellega seonduvalt vajame me loomulikult juhtrolli Euroopa üks juhtrelv leiab väljenduse ka Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni näol, lahendamaks siin teatud küsimusi Euroopa Ülemkogul detsembris. Äh, vajame me, et nii komisjon kui parlament valmistaksid ette dokumendid, et vastu võtta reaalsetest võimalustest lähtuvad otsused ebarealistlikud otsused ei too niikuinii midagi. selles vaimus tegutsevad ka asjaomased volinikud. siinkohal tuleb loomulikult säilitada ühelt poolt rahvuslik äh, suveräänsus, kuid teisalt me peame edasi liikuma ühiselt, äh, lähtudes ühistest põhimõtetest. ja seda me Äh, loomulikult ka volinikelt eeldame, kes loomulikult aga selles vaimus ka tegutsevad. kui me räägime Euroopa Liidu julgeolekustrateegiast, siis me ei tohi maha magada suurt võimalust, mis tegelikult meile detsembris avaneb detsember on võimalus selleks, et seda strateegiat uuesti sõnastada, meil on vaja vastavat dokumenti, mida toetaksid kõik see ei õnnestu, see dokumendi väljatöötamine ei õnnestu, kui me seda ühiselt ette ei valmista. ma leian, et kui me räägime rahvuslikust äh, suveräänsusest, siis äh, see on küsimus, mis seondub ka riikide, liikmesriikide riigieelarvetega aga samas tähendab see seda, et eh, liikmesriikide riigieelarvete eh, kaitsekulutused eh, on tegelikult need kulutused, mis ei ole suunatud mitte ainult kaitseotstarbele, vaid kahesuguse otstarbega toodangu ettevalmistamisele, muuhulgas teadusuuringute ja arenduse käigus. seega tagab niisugune tegevus ka üle-euroopalist suveräänsust ja aitab äh, naaberriikidele liikuda edasi õiges suunas. kui me räägime Euroopa kaitsetööstusest, siis sellest ma tahaksin peatuda lühemalt. Äh, sellel kaitsetööstusel on oma ajalugu, see on tihedalt seotud äh, liikmesriikide kaitsetööstuse võimekusega Ühendkuningriik, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa, need on riigid, eh, kus on eh, tugev kaitsetööstus, kes toodavad relvasüsteeme, eh, mis on, rajaneb tõsisele tehnoloogilisele alusele. olen tõdenud, kui palju aga kerkib raskusi siis, kui püütakse ellu viia mingeid strateegiaid kui ettevõtetel, nendel tööstusettevõtetel on erinevad eraomanikud, ma tean, et kõigi nende vahel kokkuleppe saavutamine on erakordselt keeruline, kuid meil ei jää mitte midagi muud üle, kui mööda seda teed minna. meil ei ole teist võimalust Euroopa kaitsevõime arendamiseks. ühised tootmismahud ja ühised vajadused on need, mis saavad meid edasi viia samas on väga oluline, et äh, riikide vahel areneks edasi ka usaldus ja see on eriti oluline kaitsevaldkonnas. see annab meile kaitsevaldkonnas võimaluse olla ühelt poolt Euroopa Liidus üksteisest ka sõltumatud, sest ainult sel juhul, kui üksteist usaldatakse, kui ollakse kindlad, et Euroopa partnereid on tarvis ja partneril on üksteist vaja sii- ja kui me, kui ollakse kindlad, et partnerilt saab ja võib midagi oodata ja eeldada, siis me saame edasi minna. aga praegu kaitsetööstuses valitsev olukord on täpselt vastupidine. võib-olla olete te siin saalis teisel seisukohal, aga me peame arvestama, et iga investeeritud euro kohta toodetakse seal kümne euro eest kasumit ja arvestage siis, kui tähtis on äh, kaitsetööstus Euroopa, äh, näiteks Hispaania majanduse jaoks. ühelt poolt on see siis äh, äh annab see kaitsetööstusele midagi, aga tegelikult kokkuvõttes joone all võime öelda, et see annab tegelikult väga paljudki kogu majandusele. ja kui me kaitsetööstuse arengut ei toeta, siis see ähm, vähendab, pisendab Euroopa kaitsevõimet. kõikidel foorumitel, sinna, kuhu mind on kutsutud, ma olen alati rõhutanud ja rõhutaksin ka täna, olen rõhutanud seda ka kahepoolsetel läbirääkimistel oma otseste kolleegide Euroopa Liidu liikmesriikides, ehk siis ma kordan, rõhutan ka täna, et üha enam teadvustub asjaolu, et Euroopa Liit peab üle võtma juhtrolli ja e, selle juhtrolli raames olema eeskujuks. me peame arvestama, et edendamist vajavad e, ka ka VKE-de võimekus, sellest on kokkuvõttes kasu ka suurtel ja meil kõigil. see oli minu sõnum, mida tahaksin teile täna siin kuulutada ja rõhutada. asi on selles, et me oleksime jõuliselt edevad, et me usuksime endasse meil on vaja äh, väga palju saavutada, sest mängus on väga palju meil on vaja, et äh, ülemkogu äh, tooks meie jaoks oodatavaid tulemusi, selleks meil on vaja aga saavutada edasiminekut ja kui me edasiminekut ei saavuta, siis on see meile ainult kahjuks. kui me räägime äh, kaitsepoliitilistest asjaoludest ja kaitsetehnikast maailmas, siis on loomulikult selles valdkonnas juhtkohal Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriikidel Ameerika Ühendriigid on paljude riikide jaoks äh, müünud äh, kaitsetehnikat, äh, mida peaks tegema tegelikult ka Euroopa Liit ja meie jaoks on seega oluline, et me suudaksime täita, eh, tagada ja jätkuvalt tagada Euroopa Liidu eh, kaitsetööstuse konkurentsivõime. kaitse poliitika tähendab seda, et me suudame ühiselt, eh, ühiskontingente teele saata ja samas, et me suudaksime ühiselt tagada meie kaitsetööstuse jätkuva arengu. suur tänu, härra minister, selle väga tiheda ettekande eest. me tunnetasime, et äh, te rääkisite oma kogemusest unustasin sissejuhatavas sõnavõtus äh, öelda, et äh, te olete täitnud ka kaitseministrina e, eelneva karjääri jooksul olulisi ülesandeid kaitse- ja julgeolekupoliitika valdkonnas. ja praegu peame ütlema, et edusammud on väga aeglased kuid te panite asjad ähm, hästi perspektiivi. Euroopa kaitsepoliitika, nagu me siin tihti rõhutame, on alles väga noor, alles lapsekingades ja me ei saa siin loota väga suuri tulemusi kohe. olin ähm, väga rahul ka teie märkuse kohta, ühiskasutuse kohta, ähm, mis on väga hea kontseptsioon, kuid äh, kus on vaja siiski ka äh, võimekust, mida jagada ja praegu on tendents selles suunas, et e, võimekus väheneb selle asemel, et seda ühiselt kasutada. Teie lähenemine on väga realistlik, mis ähm, läheb hästi kokku praeguse olukorraga. küsimus, mida ma tahtsin teile esitada, puudutab Hispaania kaasatust ähm, multilateraalse koostöö raames Itaalia, Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa ja Belgia äh, moodustavad Weimar pluss rühma, tegemist on äh, pilootrühmaga, mis on ähm, juhtivaks koostöö vallas ja äh, kas äh, siin on juba tehtud konkreetseid äh, edusamme? mul on väga palju sõnasoovijaid, siin härra Tännok lisandus siia nimekirja just. härra minister, teil on aega kuni veerand kuueni. nii et palun kolleegidel võimalikult lühidalt teha, kui te oma küsimusi esitate alustan kõigepealt äh, härra Salafrankaga, palun. Eh, aitäh, härra esimees, tere tulemast, härra minister. Te rääkisite nii pessimismist kui realismist. ma mäletan veel väga hästi, härra minister, et tegelikult olite te valmis laulma optimismi hümni ja loodate, et me suudame väljuda majanduskriisist ja tulevikus ühiselt panustada ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika elluviimisele. Te ütlesite, et meil on väed, kel pole vaenlasi ja vaenlased, kellel pole vägi, jah, me peame oma jõud ühendama ja seetõttu on ka ÜJKP puhul nii puudusi kui eeliseid. meil on küll väga suur armee arvuliselt, kuid meil on väga keeruline neid äh, üksusi ühest kohast teise ümber paigutada ja meie kulutame personalile oluliselt rohkem kui Ameerika Ühendriikides, kus personalikulutused muutuvad, moodustavad kolmkümmend protsenti, kuid meil on äh, väga palju keerulisi probleeme lahendada mitte ainult sellega, vaid ka ühiste julgeolekujõudude juhtimisega. ma tahaksin teada äh, näiteks, millised on äh, need õppetunnid, mida me teie arvates Mali operatsioonis saime? mida me võiksime teha selleks, et parandada olukorda mõningates tõelise katastroofi piirkondades, näiteks Ahvetis me rääkisime sellest, mida me siis nüüd tegelikult Egiptuses peale hakkame, mida me teeme, kuhu võiks äh, komisjoni asepresident ja kõrge esindaja proua Ashton saata rakkerühmi, eh, mida teha eh, selleks, et meedia tähelepanu keskenduks meie aktsioonidele, et me suudaksime vältida seda, et eh, Katari välisminister näiteks ei tuleks järgmisele kohtumisele väikese kohvriga, mis sisaldas miljoneid et osta üht, mingeid relvi. kuidas teie näete kogu problemaatikat? aitäh! suur tänu! mina tahaksin küsida küsimuse, mis puudutab Euroopa Liidu ja NATO suhteid. nüüd, kui kui USA on pidanud äh, oma kaitsekulutusi kärpima ja need summad, mis on järele jäänud, neid suunatakse pigem Aasiasse, siis kas see muudab uue NATO ja Euroopa Liidu suhted äh, veelgi tähtsamaks ja kuidas me võiksime midagi ära teha Euroopa Liidu sees äh, ja, ja seda nii, et see oleks tähtis ka NATO jaoks? Te ütlesite, et ülemkogul osalevad äh, inimesed, äh, kes otsivad tõesti elujõulisi lahendusi. kas te leiate, et see elujõuline lahendus on see, millega lihtsalt kõik nõus on või on see lahendus, mida on võimalik ka rakendada? ma olen näinud, et äh, Hispaania väga tõsiselt mõtleb oma strateegiate ülevaatamise peale ja see strateegia on kahe tuhande kaheksandast aastast pärit. tegemist on tegelikult kahe tuhande kaheksanda aasta versioon on kahe tuhande kolmanda aasta bürokraatliku ülevaatamisega ja nüüd viimase viie aasta jooksul on ka väga palju juhtunud, isegi rohkem kui kahe tuhande kolmanda ja kahe tuhande kaheksanda vahel. nii et äh, kui see oli vajalik toona, siis veelgi rohkem on seda vaja praegu. palun, härra Liisek. Dziękuję bardzo E, właściwie chciałem pogłębić to pytanie pana przewodniczącego Pasku. suur aitäh. tegelikult tahtsin ma sealt edasi minna, millest härra Pasku alustas ja rääkida Euroopa Liidu ja NATO vahelistest suhetest. Hispaanias on see ka võib-olla üks arutelupunkt. kuidas te neid suhteid endale ette kujutate strateegilises plaanis kümne, viieteistkümne aasta pärast? kas Hispaanias arutatakse seda küsimust, kui jah, siis kuidas teie seda näete? ja veel üks moment, mis omandab järjest suuremat tähtsust. milline tähtsus on küberjulgeoleku küsimustel teie ministeeriumi haldusalas? sest et küberjulgeoleku puudumine, see võib olla ju väga valuline meil oli Euroopa Liidu liikmesriik Eesti, kes langes küberrünnaku ohvriks. ma tahaksin teada, kas teie näete strateegilist ohtu küberjulgeoleku tähelepanuta jätmises, aitäh! Uh, härra Tänak, äh, suur tänu ja tere tulemast, äh, härra minister! ma ei kavatse siin endale äh, häbi peale tuua, nii nagu äh, toona, kui äh, siin aasta tagasi käis teie välisminister ja te mainisite nüüd siin Atalantat ja raportit, mille parlament koostas Somaalia poolsaare kohta. ma arvan, et antipiraatluse vastases võitluses see operatsioon on olnud tõesti suureks eeskujuks ja sealne operatsiooni juht tõestas, tõendas seda ka siis, kui ta käis siin paar kuud tagasi. härra Pašku ja härra Liiseki küsimused läksid juba sinnapoole, et äh, NATO puhul on meil India ookeanis merealane kaitsekilp, mis teeb täpselt sama tööd ja kas äh, ja kuidas äh, uue Hispaania hindab seda duplitseerimist, äh, mida tehakse ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika raames ja kuidas äh, teie äh, valitsus hindab seda, mis on toimunud Türgis ja ma tahaksin, et aseesimees, kes käis ka NATO Parlamentaarses Assamblees, võib-olla kommenteeriks seda. see ei ole nõus härra Paskuga, et äh, USA äh, poliitika on nüüd pigem keskendunud Aasiasse, mis on Euroopa mandrile jätnud suure julgeolekulünga nii et meil tuleb äh, siin tõesti ühiskasutusse andmise peale mõelda, kuid sellest üksi ei piisa. nagu te õigesti ütlesite. tahaksin teada, mis on teie arvates äh, prioriteedid e- Euroopa Kaitseagentuuris käisin natukene aega tagasi, nii et ma tahaksin teada, millised on Hispaania prioriteedid selleks, et meil oleks võimalik säästa ja saada äh, rohkem kasu sama summa eest. Süüria. mis on Hispaania seisukoht äh, relvaembargo uuendamise kohta, mida toetavad nii Prantsusmaa kui ka Ühendkuningriik? kas teie näete seal ohtusid Iraani ja Venemaa jaoks, sest nemad suure tõenäosusega tarnivad äh, rakette selleks, et äh, võidelda selle sammu vastu, nii et ma tahaksin teada, millised on Hispaania seisukohad selles osas. ja Hispaania mängib ka Lääne-Saharas äh, ja Ekvatoriaalgineas väga suurt rolli, sest see on teie kunagine koloonia milline on teie kogemused äh, ja mida võiksite teie seal ära teha ja kuidas te saate toetada ka Prantsusmaad äh, Malis? aitäh, kallid kolleegid, palun ähm, tehke võimalikult lühidalt, sest ma tahaksin, et ministril oleks võimalus ka vastata ja kuivõrd meil on väga palju küsimusi talle, siis kardan, et jääme ajahätta proua Koppa, kes on meie selleaastane raportöör äh, aitäh, härra esimees, suur tänu, härra minister, et tulite siia rääkima Euroopa strateegia visioonist ning eriti Hispaania ambitsioonidest. me teame, et Hispaania on Euroopa eh, kaitse- ja julgeolekupoliitikas väga dünaamiline jõud ning väga huvitav oli kuulda teie käest, kuidas teie näete järgmist ülemkogu suure võimalusena arutada kaitseküsimust. probleemiks on see, et äh, paljud meist on väga pessimistlikud, kui asi puutub liikmesriikidesse ja nende osalusse ülemkogus. meie näeme, et nüüd on tendents äh, et ülemkogus äh, hoitakse ambitsioonid väga madalal ning tegeletakse ainult tehniliste aspektidega, aga mitte sisuliste küsimustega, mille üle tuleb arutada. mida teie arvate, kas te olete samuti pessimistlik või arvate, et meil on võimalus oma erinevused ületada ning konkreetsete tulemusteni jõuda? teiseks, on paljude jaoks meist ähm, mitte tulla ad hoc lahendustega välja iga viie-kuue aasta tagant, vaid vaadata läbi Euroopa kaitsestrateegia iga kahe aasta tagant. kas teie toetaksite seda? mina usun, et Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikas on meil vaja konkreetseid eesmärke ja teekaarti ka selleks, et näidata avalikkusele, et see ei ole midagi, mis meil aeg-ajalt meelde tuleb, vaid et see on üks meie prioriteetidest, võtmeprioriteetidest, et isegi majanduskriisi ajal äh, peab see küsimus jääma meie tähelepanu keskmesse. kaks väga lühidat küsimust. kõigepealt ühiskasutus. oleme liikmesriikidega arutanud äh, selle üle, ähm, kes ja äh, liikmesriigid on öelnud, et äh, nad ei taha jagada oma varustust teiste liikmesriikidega, sest see nõuab usaldust ja Mm, teiseks äh, kaitsetööstuse restruktureerimine. mina tulen riigist, mida on majanduskriis väga tõsiselt tabanud Kreekast ja ma tean, mm, et ähm, tööstusbaasi restruktureerimine, eriti just VKS-id silmas pidades, on väga oluline, sellepärast et ähm, väga palju töökohti on kadunud ja kuidas teie näete seda olulist küsimust äh, majanduskriisi valguses äh, just teistes lõunariikides. aitäh, ma ei hakka üle kordama oma üleskutset teha väga lühidalt, ma ei taha teid muidugi karistada, kuid meil on vaja ka ministrile anda aega, et ta saaks vastata. härra Milen Munn, palun. aitäh. härra esimees, härra minister, ma püüan väga minimalistlikult oma küsimuse sõnastada. see puudutab transatlantilisi suhteid. praegu see on suhteliselt närviline periood meie suhetes, eeskätt kui avalikuks tulid need meie järele luuramise momendid ja nii edasi ja nii edasi, Euroopa eh, Parlament on juba moodustanud kaks töörühma selle küsimusega tegelemiseks täna hommikul eh, moodustati veel eraldi alakomisjon selle küsimusega tegelemiseks, samas eh, ei tohi alahinnata ja keegi ilmselt ka ei alahinda meie eh, suhteid Ameerika Ühendriikidega, eeskätt kaitsepoliitika valdkonnas. samas oleme avanud ka vabakaubandusläbirääkimised. see on väga ajalooline moment iseäranis, kui silmas pidada, kui tähtsaks muutub aja jooksul Vaikse mere piirkond meie jaoks üldse. me muidugi teatud määral kardame, et me muutume Ameerika Ühendriikide jaoks tagaõueks ja püüame seda vältida, kuid ma leian, et meie suhted Ameerika Ühendriikidega ei saa olla väga tugevalt varjutatud sellest äh, spionaažiafäärist. mida teie sellest, härra minister, arvate? Europa äh, angesprochen auch. proua Lösing, jah, proua Kopa rääkis siin juba meie julgeolekukriisist, aga teie äh, riiki tabas raske kriis, sellepärast tahaksin tsiteerida seda, mida kahe tuhande kümnendal aastal toonane äh, Konstantino Mendes, toonane äh, kaitsekantsler ütles, et me oleme loonud süsteemid, mida me ei kasuta konfliktiolukordades, mida veel pole olemas ja nende vahenditega, mida meil juba toona polnud ja mida meil ka tulevikus pole. kuidas te selgitate äh, või kuidas te kommenteerite seda avaldust? ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aprillikuus äh, Transnational Institute äh, avaldas uuringu, mis puudutas kätt altkäemaksu ja sõjaväestruktuure, seal on öeldud, et kaks tuhat kolm kuni kaks tuhat kaheksa suurenesid kaitsekulutused üheksakümmend protsenti ja et need tõid endaga kaasa ka need suured riigivõlad. kas te olete selle hinnanguga nõus? Merci et merci de votre concision, madame Lösing. suur tänu, et väga lühidalt tegite, proua Lösing, äh, härra Janjes. Muchas gracias, señor presidente eh,. Tenía el aitäh härra esimees. ma oleks parema meelega pikemalt sõna võtnud, aga aega nagu ei ole, vastasel korral sa ei tee, härra minister, vastata. mul on väga hea meel, härra minister, et te olete täna siin. aitäh teie sõnavõtu eest, ma olen teiega sajaprotsendiliselt nõus. ma leian, et olukord Hispaanias ma arvan, et olukorda Hispaanias tutvustasite meile väga hästi, nagu ka seda projekti, mis teil õnnestus Hispaanias kaitseküsimuste valdkonna reorganiseerimis, reorganiseerimisel ellu viia. ma leian, et äh, Euroopa Liidu välispoliitika ja kaitsepoliitika konsolideerimisel äh, Äh, on täita see roll, mis võiks tegelikult täita, päästa Euroopa Liidu, eriti siis, kui me jõuame ühisnimetajale. ja ma rõhutan, et tegelikult on Euroopa Parlamendis ka valitsevaks seisukohaks see, et meid takistab ainult öö, äh, vähemus vähemus on neid, kes sellise ühistegevuse vastu tegutsevad, neid on ainult üks-kaks riiki. see oli see, mida ma tahtsin siinkohal öelda, annan teile võimaluse küsimustele vastata. aitäh, härra Janjes, samuti väga lühikese sõnavõtuga. ma olen kindel, et härra minister on täiesti öö, ähm, kursis selle mm, teie märkusega, mida te soovite teha. härra Sofokleos, palun lõpetuseks και βέβαια να συμφωνήσω μαζί σας στο σχόλιο. jah, suur tänu, soovisin öelda, et olen teie kommentaaridega täiesti nõus, mis puudutab kaitse- ja julgeolekupoliitikat ja seda, et me peame neid poliitikavaldkondi tugevdama, et nad oleksid tõhusamad. ma arvan, et kõik oleme sellega nõus, kuid mul on teile üks küsimus. kas teil on mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid. nii et saaksime edasi liikuda ja et meil võiks olla ühtne harmoniseeritud välispoliitika, mis aitaks kaitse- ja julgeolekupoliitikat edasi viia, see on täiesti klassikaline küsimus, kuid loodan, et saate, saate meile vastata. suur tänu! suur tänu, kolleegid! härra minister, teil on umbes kakskümmend minutit, et kõikidele nendele küsimustele vastata, palun. aitäh, härra juhataja, ma püüan aja jooksul selle ajaga toime tulla, vastata kõigile, kes mulle küsimusi esitasid katmaks kõiki teemasid, mida käsitleti. ma rõhutan, et ma ei ole pessimist. kõik see, mida ma aastaid juba näen, on see, et me liigume edasi, et me teeme edusamme Euroopa Liidus, aga ka julgeolekuvaldkonnas. Hispaanias olen ma tegelenud selle küsimusega, aga ka Euroopas valitsevate ideoloogiliste seisukohtadega leian, et me oleme Euroopas edasi liikunud, see on olnud mitte alati kõige lihtsam, e, kuid e, me pidime arvestama viimasel ajal eriti ränga majanduskriisiga, eeskätt Hispaanias. kuid me Hispaanias oleme alati lähtunud, et me peame edasi liikuma ja et me liigume edasi, kuid see kriis puudutas meid sellegipoolest me tõdesime, et et see unelm, nagu oleks Euroopa mingi liit, mingi piirkond, mida kunagi mingid hädad ei taba, oli ekslik. kuid äh, me kogesime, et teatud asju ei saa siiski alahinnata, aga samas me peaksime esiplaanile tõstma meie ühised eesmärgid. me oleme teinud eh, erakordseid jõupingutusi, kuid ka selleks, et tõepoolest midagi saavutada, peame me neid jõupingutusi jätkama. muuhulgas selleks, et välja töötada ühised strateegiad. ja seetõttu me peaksime vaatama tulevikku. nagu ma eelnevalt ütlesin muuhulgas meie priviligeeritud partneriga, näiteks USA suhtes, siis tuletan meelde, et ka neil on oma geopoliitilised huvid, ka neil on majanduses raskusi. asi ei ole mitte transatlantilistes suhetes, vaid asi on öö, suhetes kogu Vaikse ookeani ja Aasia piirkonnaga. ma leian, et me peaksime nende öö, strateegilise partneriga peetavate läbirääkimiste käigus ära kasutama meie jaoks sellest tulenevad võimalused. me ei tohi me oma läbirääkimisi taandada ainult suhetele Ameerika Ühendriikidega. me peame selleks, et vastupidist tõestada, e, olema suutelised ellu viima realistlikku kaitsepoliitikat, mitte pessimistlikku, vaid realistlikku. me peame leidma need teed, mis meid edasi viivad. loomulikult meil on öö, äh, suured eesmärgid, me peame kiiresti, sest kogu maailm areneb väga kiiresti ja kogu maailm ei jää rõõmsalt nagu ootama, et millal nagu Euroopa Liit järele jõuab. ei, ei, maailm liigub edasi kiiresti. ja kui me selle tempoga toime ei tule, siis me kaotame võimaluse õigel ajal langetada õigeid otsuseid, muuhulgas kaitsepoliitika valdkonnas ja sellest on vaja rääkida, mina pean seda realistlikuks lähenemiseks. härra Salafranca Te tõite optimismi välja mitmed nüansid ja ma loodan, et nüüd ma olen teile nende nüansside osas ka vastanud aga ma leian, et me peaksime analüüsima oma partnereid, analüüsima Ameerika Ühendriike ja arvestama, et Ameerika Ühendriigid toimivad ja funktsioneerivad hoopis eh, teisiti kui meie. Eh, Pentagoni kõrval on neil kakskümmend kaheksa kaitseministeeriumi. Nad on väga löögivõimelised Pentagonis, sest kogu nende jõud on koondatud ühtsesse kesksesse löögirusikasse. meil on kakskümmend kaheksa kaitseministeeriumi ja erinevatel põhjustel meil sellist löögirusikat ei ole. see tähendab seda, et me peame omavahelist koostööd tihendama. teiseks oleme meie need, kes ühe elaniku kohta investeerivad oluliselt vähem öö, oma kaitsevõimesse. Ameerika Ühendriigid teevad suuri kulutusi, tagavad sellega oma kaitsejõudude kõrge tehnoloogilise varustatuse, aga meie kulutame raha hoopis vähem. ja sellega olgu ka vastatud proua Lösingu küsimusele öö, iseäranis ressursside ja finantsvõimaluste osas. kui rääkida Malist, siis ma leian, et Malis suutis Euroopa äh, kaht olulist asja. esiteks, me suutsime vastata äh, Aafrika riigi palvele, mis esitati keerulises sisepoliitilises olukorras, kus riik praktiliselt lakkas toimimast, me sekkusime esimesel ja üheteistkümnendal jaanuaril käesoleval aastal sekkus Prantsusmaa, siis liitus hiljem sellega Hispaania ja mulle tundub, et Malis suutsime saavutada suurepäraseid tulemusi. see tähendab, et koolituse, et kaitsejõudude ohvitseride koolitus koolituse kaudu suudame anda omapoolse panuse selleks, et riigis valitseks harmoonia ja demokraatia. seda saavutada on seal väga keeruline, sest see sisepoliitiline olukord on väga keeruline, aga Euroopa jaoks on tegelikult selles olukorras stabiilsuse saavutamine väga tähtis. kui rääkida Katarist, äh, siis Ehm, on vaja rääkida väga informeeritud kolmekümne kolme aastase Katari emiiriga. Ehm, need teemavaldkonnad oleksid poliitika tema enda riigis, Türgis ja Süürias. Süürias suhtes leiab Katar, et et, et, et siin, et seal tuleb sekkuda iseäranis siis, kui võetakse vastu äh, Süüria teemaline resolutsioon ÜRO-s ikka jälle küsitakse, mis juhtuks siis, kui meil, meie territooriumil toimuks äh, veresaun. see on väga kompleksne küsimus näiteks Katar saab suhteliselt hästi läbi Iraaniga ja ma arvan, et teatud momente peaksime me siin ka edendama ja toetama Katari nende Iraaniga suhtlusel. loomulikult on siin asju, millest meil on väga raske aru saada ka Süüria opositsioon ei ole ühtlane. seal valitsevad väga erinevad meeleolud. loomulikult on siin ka side Türgiga olemas. Türgi toetab Süüria ülestõusnuid ja ka nüüd olukord Egiptuses, siis mina leian, et see, mis toimus Egiptuses, sellega ma ei saa nõustuda, sellepärast et eh, Mursi oli seaduslikult eh, valitud president. seal valitseb hoopis, valitses hoopis teistsugune olukord eh, kui näiteks Süürias. ja kui tulla tagasi Katari juurde, siis Katar panustab eeskätt oma riigi arengule. Katar, mida mina tundma õppisin, on väga harmooniline riik, mitte poliitilises mõttes, aga majanduslikus mõttes. selles riigis on ka väga palju üliõpilasi ja seal püütakse tulevasi majandusjõude ette valmistada oli ka väga palju šokeerivaid näiteid, kuid nendel ma ei tahaks praegu siin rohkem peatuda, vaid rääkida Ameerika Ühendriikidest. Ameerika Ühendriigid jäävad Euroopa jaoks alati oluliseks partneriks, kuid sellele vaatamata on Atlandi-ülene kaubandus eh, endiselt Euroopa jaoks väga oluline Äh, sest et Euroopa Liit äh, tood, äh, toodab maailma SKT-s kakskümmend seitse protsenti. jah, on väga oluline ja see, nagu siin ka väga õigesti öeldi, et me peame arvestama, et Euroopa Liit vajab ka kogu Vaikse ookeani basseini riiki oma edasise kaubandustegevuse arendamiseks no kui me räägime sellest, et Euroopale võiks kuuluda selles kaubanduses nelikümmend protsenti, kui varem olid protsent USA ka väliskaubanduse protsent vastupidine ja Euroopa osa oli kuuskümmend ja Vaikse ookeani piirkonna riigid nelikümmend protsenti, no hea küll, nüüd on siis see protsendimäär teistsugune, aga sellegipoolest on iga protsent selles koostöös väga oluline äh, kui aga rääkida Euroopa kaitsepoliitikast, siis tuleb investeerida miljardeid strateegilistesse kontseptsioonidesse, millega me oleme olnud seotud, kuid osaliselt ja kuivõrd me ei arvanud, et, et see oli Euroopa asi tegelikult enda kaitsepoliitikat etendada nüüd me oleme õnneks aru saanud, et äh, oma iseenese julgeoleku ja kaitse eest peame me iseseisvalt mõtma, mõtlema. praegu eraldatakse riigieelarves kaitsepoliitilisteks otstarbeteks kaks protsenti SKT-st. Äh, peab tunnistama, et poliitiliselt on paljudel riikidel keeruline seda kaks protsenti kaitsekulutusi, kaitsekulutustele kulutada SKT-st, siis eh, tegelikult me ei saa pikaajaliselt niimoodi edasi minna, kui osa riike kulutab näiteks kaks protsenti või enam ja teised riigid siin null koma viis protsenti SKT-st, SKT siin on vaja leida teistsuguseid lähenemisi NATO, kui me räägime nüüd sellest, mil määral on vaadata üle strateegiaid ja kas see peab juhtuma ad hoc või mitte, kui me räägime sellest, eh, siis arvestage, et NATO vaatab oma strateegiaid regulaarselt üle ja arasi eh, praktiliselt iga eh, seitsme-kaheksa aasta tagant vaadatakse üle oma strateegilise tegevuse programm ja praegune võeti vastu Chicagos kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal NATO on kaitseorganisatsioon, mis peaks tegelikult tulevikus mängima maailmas olulisemat rolli selleks, et kaitsta meie ühiseid väärtusi, neid väärtusi, mille eest oleme püüdnud seista aastaid ja mida me püüame kaitsta ka tulevikus. selline on protsess ja ma leian, et NATO-sse Äh, püüakse leida uusi partnereid, mitte võrdõiguslikkuse, vaid äh, partnerluse ja koostööprogrammide raames. ma arvan, et me peaksime ka avame, leidma enda jaoks võimaluse sellest kasu lõigata, sellest kasu saada muidugi, alati on neid, kes äh, teevad omapoolseid ja erakordseid panuseid, kuid tervikuna on minu arvates täiesti öö, normaalne, et tegelikult praegu on NATO selline nagu ta, NATO ja kus Ameerika Ühendriikide rahalise toetuse või rahalise osaluse osakaal on kuni seitsekümmend protsenti, aga kui nad seda ei oleks, siis kujutage endale ette, et NATO oleks kõige tavalisem börsil noteeritud ettevõte. nii ja nüüd küsimused NATO, Euroopa Liit ja küberjulgeolek. Teie esitasitegi siin küsimuse küberjulgeoleku kohta. kui me räägime küberjulgeolekust, siis on see üks neid uusi piirkondi või valdkondi, kus arenguruum on väga suur ja tuleviku julgeolekuvõitlus peetakse ilmselt küberruumis. sest põhimõtteliselt on võimalik ainuüksi teabe najal tasalülitada tohutuid füüsilise kaitse objekte ja sellepärast on väga oluline, et küberjulgeoleku poole pööraks näo kõrval näo ka Euroopa Liit. ma arvan, tegelikult olen ma selles veendunud, et kõik riigid peavad välja ehitama oma küberjulgeolekualase võimekuse ja seejärel äh, lõimima eh, sellealase teadmised. Hispaania on aktiivne elektroonilise luure valdkonnas ja ma leian, et kui me räägime sellest valdkonnast nagu elektrooniline luure ja küberjulgeolek, siis see on tõepoolest erakordselt keeruline, kuidas eh, näiteks ühistaapi Euroopa Liidus selles valdkonnas üles ehitada aga samas me peame oma näo pöörama elektroonilise luure ja küberjulgeoleku poole. kuivõrd meil ei ole teist teed ka öö, ja selleks meil on vaja muuta erinev, olemasolevaid struktuure ja sageli on ka öö, Eh, ohvitseridele, kõrgematele sõjaväelastele keeruline selgeks teha, et me tõepoolest peame seda teha, peame seda tegema, ma pean silmas seda, et me, me näeme sellega Hispaanias suurt vaeva. Eh, Hispaanias viidi sisse uus kaitsepoliitiliste kulutuste finantseerimise süsteem, see oli tuhat üheksasada üheksakümmend kuus, see oli see aeg, mil me võtsime või käivitasime või viisime sisse palgaarmee ja loomulikult oli meil vaja mitmesuguseid programme selleks, et pikema perioodi vältel palgaarmeeni jõuda. see on väga keeruline protsess, aga igal juhul oli meil vaja saavutada see, et sõjavägi oleks varustatud kõige sellega, mis kaasajal on vajalikud, nagu fregatid ja, ja lahinglennukid ja, ja nii edasi ja nii edasi, kogu programmi me viisime ellu aastatel tuhat üheksasada üheksakümmend kuus kuni kaks tuhat üksteist. jah, seda kritiseeriti, seda tegevust, aga selle kallal me töötasime. tagantjärele on loomulikult võib-olla mitte väga korrektne väita, et tegelikult me elasime need viisteist aastat üle oma rahalise jõu, aga vähemalt me tegime jõupingutusi selleks, et selle, nende ülesannetega toime tulla ja need programmid ellu viia, mina ei soovi tehtud kulutusi kritiseerida. aga ma olen kindel, et kõik äh, liikmesriigid puutuvad erinevate probleemidega kokku, äh, see puudutab nii äh, siseriiklikke maksekohustusi, see puudutab aga ka Euroopa Liidu poolset toetust. tänu e, Euroopa Liidule võin ma öelda, et Hispaanial on kaasajal e, väga modernsed sõjajõud, mis on ka väga tõhusad. usun, et e, see kõik on leidnud tänaseks ka tunnustust. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta septembris, jah, see oli septembris, siis kui programm lõpule jõudis äh, siis me võisime seda kõike eelpool öeldud tõdeda. kui me räägime Atalantast ja Euroopa Liidu, NATO erinevatest lähenemistest, siis ma tahan öelda, et mina tegelikult äh, toetan NATO-t, ma hoian, et NATO on kõige kaugemale arenenud äh, paljusrahvuseline organisatsioon, NATO on meie partner ja USA NATO raames seda enam ma leian, et, äh, et tuleb silmas pidada seda, mida ütles USA kaitseminister, kes samuti nägi vajadust, et äh, äh, Euroopa Liidu ja NATO ja Euroopa suhted on vaja reguleerida, kuivõrd ameeriklased ei ole tulevikus valmis sel määral enam NATO-t finantseerima ka see toob välja järjekordse vajaduse, et Euroopa tegutseks iseseisvalt ja mõistaks, et see on, tegemist on iseseisva piirkonnaga äh,, tagades Euroopa võimekuse jätkuva arengu. Euroopa võimekuse tõstmine ja jätkuv säilitamine on väga keeruline tee, me ei saa toetada kogu aeg nagu kepile Ameerika Ühendriikidele, me peame suutma seista ise äh, Eh, kahel jalal ja samas on meil vaja tugevat NATO-t, tugeva NATO kõrval peab seisma tugev Euroopa. kui nüüd rääkida Somaaliast, siis mis me seal teeme, me püüame seal NATO, Euroopa, India, Jaapan, Hiina, me kõik püüame Somaalias võidelda piraatluse vastu. Somaalia on Atalanta programmis väga tugevasti esindatud. selleks, et tagada Suessi kanali turvaline läbimine. siis küsiti veel siin minu käest. see puudutas kaitseagentuuri Euroopa Kaitseagentuur peab tõepoolest tulevikus mängima senisest olulisemat rolli. Euroopa Komisjonis ongi sellesuunalised arengud juba toimunud ja tekib nagu teatav konkurents Euroopa satelliidikeskuse, Euroopa Kaitseagentuuri eh, vahel tekib konkurents eh, ühise julgeoleku kaitsepoliitika ja ühiste sõjaliste missioonide vahel ja nüüd selle valdkonna valguses peab komisjon tegema mõtestatud koostööd Euroopa eh, kaitsepoliitika hüvanguks Euroopa Kaitseagentuur on sellega seoses eh, väga oluline. ma väga loodan, et Euroopa Komisjon ei nõrgesta Kaitseagentuuri, et Kaitseagentuur oleks ka tulevikus suuteline andma impulsse, näitama üles aktiivsust ja täitma talle pandud rolli eh, Euroopa kaitsepoliitika tagajana see on väga-väga oluline kas või selleks, et Euroopa Komisjon saaks täita talle antud olulist Euroopa Liidu lepingute kaitse rolli. ja kui rääkida meie missioonist Liibüas, siis möödunud sügisest alates töötatakse välja uut selle Liibüale lähenemise kontseptsiooni, muuhulgas relvaembargo uuendamise küsimuses. ma leian, et tuleb siiski ära oodata, kuni Euroopa otsus on langetatud tõepoolest Euroopa otsusena sest et see ei kõlba küll kuhugi, kui me terve maailma silmis igaüks äh, oma häält ja eri keelt räägime. Süüria, äh, seal toimuvate arengute puhul on meil vaja ära oodata Genf kaks konverents, mis ilmselt alustab oma tööd esimesel augustil saab selles osas olema tähtis. ma usun, et ainus võimalus ja nii on ka dokumentides kirjas, et ainus võimalus tõepoolest Euroopa kaitsepoliitikat saavutada öö, usaldusväärset, kandejõulist kaitsepoliitikat seisneks öö, selles öö, Eh, jagamises ja ühiskasutuses ehk pooling ja sharing us, nagu ütleb kõneleja. me peame ühendama oma öö, eh, kaitsetööstused, aga mitte nii, et ülevalt alla, ei, ei. ainult aga palun vabandust, et see ühendamine toimuks ülevalt alla ja mitte alt üles, sest alt üles ühendamine kaitsetööstuse valdkonnas ei ole reaalne. ma võin ära kuulata kõikide teisite arvajate seisukohad, aga ma olen täiesti veendunud, et nii see võiks funktsioneerida. kui rääkida veel kord transatlantilistest suhetest, siis ka mina olen veendunud, et nend-, suhetest on vaja selgitamist ja selginemist. jah, on täiesti selge, et eh, on vaja ka uurimiskomisjonid ja nii edasi, nii edasi tööle panna. ma leian, et säärased eh, luuramised on täiesti lubamatud. me elame demokraatlikes ühiskondades, kuid me peame arvestama teisalt, et et Euroopa julgeoleku jaoks on transatlantilised suhted strateegilise tähtsusega, seetõttu tuleb neid suhteid jätkata pärast seda, kui oleme omavaheliste eh, suhete eh, toa ära tuulutanud. me peame arvestama sellega, et et vähemalt äh, viiskümmend protsenti NATO jõupingutustest äh, on kaetud ameeriklaste poolt, ülejäänute eest vastutavad Euroopa liikmesriigid, seda tuleks alati äh, meeles pidada, kui hakata NATO ja Euroopa Liidu teemadel sõna võtma ma tean, et ma ei vastanud mitte kõikidele küsimustele, aga ma tõeliselt püüdsin neile kõikidele vastata ja ma vabandan kõikide ees, kelle küsimustele ma ei vastanud. mul on kohutavalt kahju, aga me peaksime nüüd minema, sest muidu muutub olukord keeruliseks, ma tõesti vabandan äh,. härra Lanjes oli nii kena ja ütles ja ka siin ka keegi proua ütles, et me pole võib-olla selle teema käsitlemisel kõik üksmeelsed. jah. ma võin teile kinnitada, et ka Hispaania on ka tulevikus ühtse tööstuse ja siis kaitsepoliitika nimel tegutsemas. härra minister, suur tänu selle väga tiheda sõnavõtu eest, kus te vastasite kõikidele küsimustele ning äh, käsitlesite kõiki neid mõõtmeid, mida meie ülemkogult ootame. aitäh, et te siin olite täna. loomulikult olete alati siia taas teretulnud, võib-olla pärast ülemkogu toimumist. suur tänu igal juhul, et äh, te andsite selle olulise panuse meie arutelusse. Mm, annan nüüd äh, juhtimisjärje üle härra Sofokleusele, palun Το επόμενο σημείο στην ημερησία μας διάταξη είναι η προ... Mine päevakorrapunkt on raport Euroopa kosmosetööstuse poliitika kohta ja ITRE komisjon on siin vastutavaks komisjoniks. meil on nüüd Äh, edastada, meil on nüüd äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta veebruaris avaldatud komisjoni teatus kosmosesektori majanduskasvu potentsiaali avamise kohta. see on ka osa Lissaboni protsessist luua Euroopa Liidu kosmosepoliitika, see on äh, Euroopa jaoks väga oluline välja töötada oma autonoomne kosmose programm äh, strateegiliste ambitsioonide raames selles sektoris. Äh, hiljutised teatised on ka Euroopa Liidu positsiooni selles küsimuses rõhutanud tahaksin teile meelde tuletada, et äh, muudatusettepanekute saatmine, saatmise tähtaeg on kolmas september kell kaksteist ja nüüd annan sõna proua Kroonbergile, palun. suur tänu. Euroopa Liidu kosmosepoliitika on eriti suur väljakutse, kuivõrd USA on kosmosetehnoloogia valdkonnas olnud juba kümneid aastaid juhtivaks ja Mm, meie oleme huvitatud Euroopa Liidus äh, kosmosepoliitika väljatöötamisest, seega on väga oluline, et me selgitaksime Euroopa Liidu ambitsioone selles valdkonnas, eriti mis puudutab äh, strateegilisi ja geopoliitilisi kosmosepoliitika valdkonnas sede allkomisjoni vaatepunktist lähtudes leian, et meie ülesandeks on tagada meie panus kosmosepoliitikasse, et näha siin kaitse- ja julgeolekupoliitika eesmärkide selge sõnastamine, siin on selged sünergiad erinevate valdkondade vahel ning ÜJKP äh, on ähm, määravaks siin ähm, äh, terrorismivastases võitluses ähm, rännete puhul äh, tuumarelvade levimise vastases programmis ja teistes valdkondades, nii et me peame siin äh, defineerima ähm, sünergiat nii sõjaväelises kui tsiviilvaldkonnas. kui me vaatame komisjoni raportit, siis on huvitav mainida et, et kuuskümmend protsenti Euroopa satelliitidest imporditakse USA-st ja siin on meil selge sõltuvus USA tehnoloogiast. meil on vaja teada täpselt, kuidas tundlikke või isiklikke andmeid kaitsta, isegi võib olla risk, et USA võib sulgeda äh, Euroopa kosmoseinfrastruktuure meie allkomisjoni mandaat on seotud kosmoserelvade võimalike arenguga ning kosmoseruumi kasutamisega sõjaväe poolt. küsimus on selles, kas see vähendab tsiviilkasutust ning äh, kosmoseruumi tsiviilset rakendamist lõpuks kutsutame, kutsume liikmesriike kõrget esindajat üles läbi vaatama kuuekümne seitsmendast aastast pärit aegunud kosmoseteemalist lepet ning kaaluma tehtud tehnoloogilisi edusamme, mis aitaksid kosmoserelvade alast võidujooksu vältida ning tagaksid meile tulevikus ka ähm, kosmosetehnoloogia tsiviilkasutuse, aitäh! ο κύριος Λίσεκ έχει τον λόγο. Άρα Λίσεκ, Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Suur tänu, härra esimees. ütlen paar sõna kolleeg Kaaleri nimel, kes vabandab, ta on Pakistanis ja tal ei ole võimalik äh, täna siin olla. minu fraktsiooni ja härra Kaaleri nimel soovin proua Kronbergi südamlikult tänada selle äh, raporti eelnõu eest, mis meie arvates on väga hea ja härra Kaaler palus mul et äh, ma annaksin teile teada, et meie fraktsioon soovib raportööriga koostööd teha selleks, et äh, teksti veelgi täiendada ja parandada. aga nagu öeldud, tegemist on tasakaalus tekstiga, lähenemine on väga hea ja kõik äh, tähtsad küsimused on selles välja toodud. meile valmistab rõõmu see, et raportöör lõikes kaks räägib äh, puuduvast sidemest äh, kosmosepoliitika ja julgeoleku ja kaitsepoliitika vahel. see on tõesti midagi, mida, millest on puudu ja mida on ka kohe näha. nii et äh, me ei pea mitte kedagi veenma selles, et äh, kosmosepoliitikaga on meil võimalik äh, julgeoleku ja kaitsepoliitikat tugevdada. eriti kui me mõtleme selle peale, et äh, äh, kosmosetehnoloogia ja sõjaline tehnoloogia arenevad edasi käsikäes nüüd meetmed, mida komisjon vastu soovib võtta, Euroopa Komisjon, mõtlen siin, samamoodi nagu ka see, mida on teinud Euroopa Kosmoseagentuur, seda kõike on vaja toetada. ma leian, et on väga tähtis, et meie allkomisjon ka nende küsimustega tegeleks ja äh, meil on vaja uusi tehnoloogiaid toetada ja sinna hulka kuuluvad ju ka kosmosetehnoloogiad, äh, mida meil tuleb ka Euroopa Liidu raames edasi arendada. Te rääkisite siin punktist kuuskümmend, vabandust, te rääkisite aastast kuuskümmend üks, see on tõesti väga tähtis aasta, mitte ainult sellepärast, et sellel aastal olen ma sündinud, vaid sellepärast, et ka lepingule sellel aastal alla kirjutati aga me teame, et olud toona olid hoopis teistsugused, tehnoloogia on arenenud ja sellepärast on väga tähtis, et me nüüd äh, äh, paneksime kooskõla äh, see dokumendid ja lepingud reaalsusega, nii et suur tänu ja oleme valmis teiega ka edaspidi koostööd tegema. suur tänu, härra Liisek. Thanks very much, uh, President, and thank you. härra Haiet, palun. Hauit. aitäh suur tänu, ma loodan, et äh, me jõuame selle arvamuse suhtes äh, üksmeelele ja ka teiste fraktsioonidega. Äh, jätkan sealt, kus härra Liisek lõpetas. tegemist on raportiga, mis puudutab kosmosepoliitikat kas äh, see on õige raport, mille raames kaaluda lepingu, lepingust lähtuvaid kohustusi, siin meil on siin palju teisi äh, küsimusi kaaluda. ma ei tea, me peame selle peale veel mõtlema, sest äh, kui me tahame teha raportit kaitsepoliitika ja kosmosestrateegia kohta, siis koostagem selle teemaline raport eraldi, kuid see on siin kosmosepoliitikat puudutav raport, seega ma kutsun kolleege üles äh, Ehm, hoida siin ehm, need viited üsna piiratuna, mis eh, puudutab eh, tsiviilkasutust, siis eh, olen täiesti nõus sellega, mida proua Kroonberg ütles relvakontrolli kohta, kuid meil peab olema ka arutelu selle kohta. olen nõus proua Kroonbergi märkusega USA kohta kohta äh, ja tarneahela kohta. meil on vaja rohkem Euroopa ettevõtteid, kes äh, selle materjali tootmisega tegeleksid ja me peame mm, äh, kehtestama vastavad reeglid, me peame seda teksti ka sellest aspektist kaaluma, mis puudutab avalikke hankeid, siis oleme teadlikud sellest teemast kaitsevarustuse osas, kuid me soovime siin tööstust edendada ning me proovime ning me peaksime midagi tegema siin, et edendada edendada seda ka kosmosevaldkonnas, me peaksime sellele samuti mõtlema. kaks viimast märkust. kui me vaatame Eh, esialgse teatist seal kutsutakse üles kulutõhusust suurendama, me oleme teadlikud ka sellest, et eh, kaitsetööstuse puhul on need sõnad, eh, mida öeldakse tihti, kuid me peame leppima sellega, et kosmosetööstuse valdkonnas on suuremad esialgsed investeeringud ja nendes investeeringutes on väga suur avaliku sektori osa ja need on pikaajaliselt perspektiivis tehtud, me ei saa siin liiga palju oodata, samuti me peame neid aspekte mõista, kui ma olen äh, inimestega rääkinud sellest raportist, siis äh, öeldi, et äh, me peame kaaluma neid sõnu, mida me siin kasutame. me saame selle üle veel kindlasti arutada. ja lõpuks see raport on võimalus öelda, kui oluline kosmosetööstus meie jaoks on, ärgem seda silmist kaotagem. ja minu enda kodupiirkonnas äh, on tuhandeid inimesi äh, kes töötavad selles valdkonnas äh, satelliiditehnoloogiate väljatöötamises ja me peaksime olema siin juhtival kohal kõikides liikmesriikides, nii et me ei tohiks seda võimalust käest kaotada, et seda tööstust edasi viia niimoodi, et äh, see tõesti ka oleks reaalne, aitäh. suur tänu, kas äh, komisjon soovib samuti sõna? Thank you, thank you, Mr Chair. suur tänu. tahtsin öelda vaid, et komisjon äh, võtab äh, toimunud arutelu arvesse ning äh, tahaksin teie tähelepanu juhtida asjaolule, et tegemist on kosmosepoliitikat puudutava teadusega. kuid kui te tahate mm, lugeda komisjoni seisukohta, mis on seotud julgeolekuaspektiga, siis juhitseksin teie tähelepanu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aprillikuu teatisele, mis äh, hõlmab äh, peatüki, kui oluline võib kosmoseruum olla äh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika jaoks samuti võib kosmoseruum olla väga oluline ka sisejulgeoleku poliitilistes küsimustes meil on vaja oma kosmoseinfrastruktuuri samuti kaitsta ja need on need kolm julgeolekudimensiooni kosmosepoliitika puhul. kuid kinnitan teile, et komisjon kaalub aktiivselt, kuidas kosmoseruum on äh, oluline mm, kaitsetööstuse jaoks, äh, sest siin on topeltkasutus ning äh, paljud aspektid on ähm, topeltkasutusega ja paljud kosmosepoliitika aspektid on ka ÜKP aspektist väga olulised. suur tänu teile! tänan äh, komisjoni esindajat. võib-olla proua Kronberg soovib veel äh, sõna, palun, palun suur tänu kõikide kommentaaride eest, eriti komisjoni kommentaari eest selle kohta, et on juba olemas püüe ähm, defineerida äh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika ning kosmosepoliitika vahelist suhet. ma kindlasti võtan seda arvesse ja vaatan, kas äh, see langeb kokku meie allkomisjoni seisukohaga. ning teiseks äh, kosmosepoliitika puhul on väga oluline keskenduda sellele, millised on Euroopa konkreetsed huvid ja kuidas me saame tulevikus olla konkurentsivõimelisemad. nii et äh, siin on kindlasti palju tööd veel ära teha. mis äh, puudutab äh, lepingutest tulenevaid kohustusi, siis ma olen nõus, et võib leida, et see on ähm, tööstusega seotuvatest, seotuvatest huvidest erinev kuid tegelikult äh, need lepingud sõnastavad tehnoloogiad, mida võib või mitte, mida ei või kasutada, nii et äh, kosmoseruumiga seotud äh, lepingud piiravad tehnoloogiaid või suunavad teatud tehnoloogiaid, nii et siin on ka tööstuslik aspekt olemas. ja ma arvan, et me oleme nõus, et kuuskümmend, kuuekümne seitsmes aasta oli juba väga ammu seega on vajadus tõesti neid lepinguid uuendada tehnoloogilisest aspektist, suur tänu. suur tänu proua Kroonbergile. tuletan teile veel meelde, et see on meie viimane koosolek, nii et soovin teile head suvepuhkust ja kohtume taas kaheksateistkümnendal septembril kell üheksa.